on härra Danellise raport, tegemist on sinise majanduskasvuga, jätkusuutliku majanduskasvu soodustamine Euroopa Liidu merendussektoris, meretranspordis ja turismisektoris. ning kõigepealt annangi sõna härra raportöörile neljaks minutiks. suur tänu, härra president. proua volinik. meil on võlakriisi tõttu ning äh, sellega seoses äh, kõrgeneva töötuse tõttu rääkida palju konkurentsivõimest äh, ning Euroopa Liit on väga suure osa oma konkurentsivõimest ka kaotanud. uued osalejad maailma majandusareenil on aina ambitsioonikamad ja see tähendab seda, et Euroopa vajab uusi kasvu hoogustavaid võimalusi meil on vaja rohkem kasvu ning äh, rohkem jõukuse kasvu ka, aga meil on ka vaja olla realistlikud. meil on vaja erinevate majandussektorite ülest koostööd äh, nii rannikualadel äh, kahekümne kaheksas liikmesriigis, nüüd on ju kakskümmend kaheksa liikmesriiki, ning samuti on ka vaja kaasata neid ettevõtteid merendussektorit, kes ei tegutse rannikualadel samuti on vaja biotehnoloogiate rakendamist. edasi peame mõtlema laevasõidusektorile ning äh, laevatööstusele, kõik need on elemendid, mis aitavad äh, meie meremajandust hoogustada ning tegelikult selles sektoris on peaaegu kolmsada miljardit eurot võimalik aastas toota. see tähendab seda, et potentsiaal on tohutu ja me peame selle ära kasutama. nii, et äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend oleks võimalik rohkem kui pool miljonit töökohta luua äh, nii Euroopa Liidu kui ka kohalikud omavalitsused ja riigid peavad looma vastavad raamtingimused, äh, see tähendab ruumilised äh, planeeringut, rannikualade juhtimine, uued taristud, parem äh, infovahetus, uued lähenemisviisid ning ka uued rahastamisvahendid on vajalikud. selleks, et meresektor saaks edasi areneda ning me saavutaksime Euroopa majandussektorites uue dünaamika, selleks aga on vaja Euroopa Liidu tasandi koostööd, koordineerimist äh,, ning äh, vaja on äh, kaasata uusi instrumente ja algatusi ning siduda neid juba olemasolevatega. selleks, et äh, meresektori potentsiaali tegelikult ära kasutada, on vaja avalikud ja erasektori investeeringud ühte siduda ning seda uues poliitilises raamistikus, mida Euroopa Liit on välja pakkunud kui me räägime avalike investeeringute kärpimisest äh, liikmesriikides, siis on oluline see, et äh, väga kulukate projektide puhul, näiteks energiaprojektide või liiklusinfrastruktuuri projektide puhul, äh, saavutaksid need projektid piisavalt rahastamist aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ning see tuleb eelarvetesse sisse kirjutada. meil on vaja vastavat Euroopa Liidu fondi ning ka teisi Äh, lisarahastamisvõimalusi Euroopa Liidu tasandil. Äh, selleks, et Euroopa Liidu tasandi äh, investeeringuid tagada, on vaja meil eelarvele lisavõimalusi, meil on vaja kõikehõlmavat meresektorit ja meremajandust, mis aitab kaitsta nii kliimat kui ka meie keskkonda. Euroopa ühiskonnad on juba aastasadu Äh, kasutanud äh, merd oma elu, elatusallikate loomisel ning äh, seetõttu on mul väga hea meel, et komisjon on teinud vastavasisulise ettepaneku ning loodetavasti vajalikud algatused ka ette võetakse. meie parlamendina komisjoni selles igal juhul toetame. ma tahaksin tänada kõiki variraportööre, kes aitasid mul seda raportit koostada, suur tänu teile hea koostöö eest ning suur tänu, kes, kõigile, kes on panustanud suur tänu ja nüüd äh, vaba mikrofon, kõigepealt äh, proua Patra Unaris. tänu, härra president. ma tahaksin äh, tunnustada komisjoni raportööri ning variraportööre äh, Äh, nende panuste eest ning selle eest, et nad äh, püüavad sinist majanduskasvu tagada läbi jätkusuutliku majanduskasvu soodustamise, merendussektori arengu, meretranspordi, turismisektori, vesiviljeluse, energia, uute tehnoloogiate investeeringute äh, ning ma arvan, et väga oluline on kõik raportis kirjutatu kõrva taha panna, me peame äh, kasutama ära seda jõukuse allikat, mis meie käsutuses on. Äh, metalli taaskasutus äh, ei aita tööstuse kasvu hoogustumisele kaasa ainukesena ning seetõttu on meil vaja kindlasti merepõhja kaevandamisvõimalusi uurida, me peame merepõh-, merepõhja uurima põhjalikult ning äh, Äh, vaatama, kuidas me saame taaskasutust äh, kombineerida uute kaevandamisvõimaluste, et me saame vajalikke metalle ning tooraineid. Äh, samuti tuleb tagada, et selline kaevandamisvõimalus oleks jätkusuutlik. seetõttu on ka Euroopa Liit erinevad projektid juba algatanud ning püütakse uurida merepõuest tooraine kaevandamist see on väga hea võimalus äh, saada teaduslikke andmeid äh, selle kohta, kuidas merepõhjast äh, tooraineid ammutada ning kuidas seda teha jätkusuutlikkust. igal juhul on vaja silmas pidada jätkusuutlikkuse põhimõtteid ja keskkonnaalast vastutust. suur tänu. järgnevalt proua Lubkieva, palun. suur tänu, härra president Äh, volinik, ma tunnustan äh, raportööri selle väga sisuka ja põhjaliku raporti eest, kes toob äh, omavahel kokku merenduspoliitika. senine majanduskasv on väga oluline ning kogu meresektori rolli rõhutatakse siin, mis on väga oluline. see on protsess, mis kaasab erinevaid organisatsioone ja institutsioone, sealhulgas ka haridussektorit, aga samas õppekavadesse ei panda väga tihti Äh, selliseid aineid, mis äh, meresektorit äh, kaasavad. merevaldkonna õppeained ei ole väga populaarsed kutsekoolides ning mereäärsetel riikidel peaks olema väga selge strateegia ning integreeritud merenduspoliitika erinevad institutsioonid jagavad seda vastutust ning harmoneeritud äh, raamistik ei ole praegu viinud eduni. vaja on kindlasti integreeritud merenduspoliitikat kogu Euroopa Liidus ning äh, me peame mõtlema siin jällegi mere, äh, Musta mere strateegia väljaarendamisena, mis on väga oluline. proua Maisner, palun härra president, aastani kaks tuhat viiskümmend on planeedil Maa üheksa miljardit inimest ning kui me seda kujutame ette, siis on selge, et maismaapinnast ei piira, piisa ning merepinda on vaja kuidagi paremini ära kasutada. Euroopa Liit on väga tulevikusse vaatav selles vallas ning meil on juba aastaid integreeritud merenduspoliitika ja me näeme seda, et ikka ja jälle on neid ettevõtteid ja uurimisinstituute, kes meresektorit uurivad ning püüavad äh, selgitada välja, kuidas me saaksime merest võtta kõike, mis võimalik, seda jätkusuutlikult ning keskkonna kaitsvalt täna me räägime sinisest majanduskasvust, see on Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia meresammas selleks, et tagada rohkem äh, kasvu ja rohkem töökohti. võib-olla, et läbi energia tootmise, läbi siniste tehnoloogiate äh, on võimalik äh, kasutada ära kümme protsenti võimalikust potentsiaalist, loomulikult me räägime siin vesiviljelusest ning Äh, selles vallas on vaja rohkemat ära teha, me oleme, ma arvan, õigel teel selles osas, tahaksin tänada raportööri selle raporti eest ning ka proua Tanamanagit tema panuse eest. suur tänu äh, teie sõnavõtu eest, järgnevalt saab sõna härra Kresso Keelus. aitäh, härra president ma tahaksin öelda kõigepealt seda, et äh, loomulikult on äh, vaja mõelda majanduskasvule, kuid ennekõike peab see majanduskasv olema roheline ja tuleb mõelda ka sinisele majanduskasvule, sellele, milline on äh, merede olukord ja me peame mõtlema meresaastele ning meresaaste vältimisele. meil on vaja sinist majanduskasvu mis tähendab seda, et me peame paremini juhtima nõndanimetatud rohelisi ressursse ja peame suutma neid ressursse ka alal hoida. paljud noored inimesed on just seda valdkonda õppinud, nad tunnevad seda hästi, neil on kasulikud oskused ja meil on vaja sellist lähenemisviisi, mis aitavad merendusalasel tegevusel alal hoida ressursse ja kasulikud olla ka inimestele. aitäh, et kinni pidasite oma kõneajast. me oleme teadlikud nii selle sektori probleemidest kui ka potentsiaalist. me oleme teadlikud sellest, et on mitmeid inimesi, kes ja mitmeid ettevõtteid, kes on väga huvitatud just merendusest ja sinisest majandusest ning äh, ka Itaaliale on see küsimus väga oluline. me kindlasti ei saa lubada, et äh, selline pärand läheks lihtsalt äh, hukka, et selle võtaksid endale kasutamiseks üksikud hargmaised ettevõtted, selline risk on praegu täiesti olemas, tegelikult oleme seda riski näinud juba hulk aega. ja merendusküsimus puudutab ennekõike just väikesaari Nendel on viimastel aastatel olnud äh, majanduslanguse tõttu eriline kahju ning just nemad vajaksid äh, makse ja investeeringuid. kiitoksia, arvoisa puhemees. aitäh. me kuulsime praegu seda, et Euroopa Liidu sinine majanduskasv on meile eriti tähtis eesmärk ja ma peaksin ütlema, et tegelikult oleme me siin kojas arutanud niivõrd palju keerulisi küsimusi, et sinine majanduskasv on tegelikult jäänud tagaplaanile ning merendusküsimus üldse, kuid õnneks on meil täna arutusel raport, mis lubab meil sellest tähtsast teemast rääkida. ja mina taht-, tahaksin äh, eraldi öelda seda, et äh, tähtsad on loomulikult kalandus ja vesiviljelus, mis alati tulevad esimesena meelde, samuti on äh, väga tähtis ka mere abil saadav energia ning sinine majandus on kahtlemata tulevikuteema, nagu ka sinine biotehnoloogia. ja veel tahaksin rääkida laevaehitusest ja öelda, et äh, see on äh, tegelikult äh, nii-öelda varjusurmas, näiteks Lõuna-Koreas tegeldakse sellega palju rohkem ja maailmaturul ei ole Euroopa selles vallas piisavalt tegev, me peame sellele rohkem tähelepanu pöörda, pöörama, aitäh. <clears throat> suur, suur tänu, aitäh, härra president mina sooviksin tunnustada raportööri äh, tehtud suurepärase töö eest. minu arvates on eriti olulised kaks probleemi. kõigepealt me soovime ju jätkusuutlikku tasakaalustatud majanduskasvu, me soovime integreerida sisemaa ja rannikualad tihtilugu ei ole siin tegutsetud väga sihipäraselt. osasid piirkondi on ekspluateeritud rohkem, teisi vähem. rannikualadel on tegevus olnud elavam, sisepiirkonnad on võib-olla mahajäänumad siin võiks väga palju saavutada uute algatustega ning ma sooviksin samas ka hoiatada vesiviljeluse eest. selge on see, et me peame siin tegutsema keskkonnahoidlikult, jätkusuutlikult. me oleme huvitatud sellest, et toodetaks toiduaineid, kuid me peame mõtlema ka sellele, missugune on mõju terviklikule ökosüsteemile. aitäh, suur tänu kõnelejale kõnelejate ring selle päevakorrapunkti osas on nüüd lõpule jõudnud, sõna saab eh, volinik Tamanaki. tänan, president. lubage ta kõigepealt tänada raportööri härra Danelist ja samuti variraportööre ja ka eh, Euroopa Parlamendi vastavate komisjonide liikmeid selle raporti eest. ma viitan siin transpordikomisjonile, regionaalarengu ja kalanduskomisjonidele Nad on koostanud suurepärase raporti ja mul on hea meel, et kõik sõnavõtjad on avaldanud tunnustust sellele, et selles raportis ja meie algatuses senise kasvu kohta sisaldub terve rida tulevikku suunatud ettepanekuid, mis on esitatud täiesti realistlikus sidudes raamistikus. ma tahan samuti tunnustada, et raport äh, rõhutab viit põhivaldkonda, mida komisjon on ka välja toonud, pöörates erilist tähelepanu töökohtade loomisele ja uuendustegevuse rakendustele. Need äh, viis valdkonda on sinine energia, vesiviljeluses, äh, ranniku ja mereturism ja äh, sinine biotehnoloogia. ja siinjuures tahaksin nüüd peatuda mõningatel konkreetsetel punktidel. laevandus, laevaehitus ja mereveod on tõsi, et meil on raskusi, nii nagu raportöör ja ka teised parlamendiliikmed rõhutasid kuid ma tahaksin oma poolt rõhutada, et on mitmeid võimalusi eh, nende sektorite jätkusuutliku arengusse panustada, eh, vähendades kasvuhoonegaaside heiteid, vähendades administratiivtakistusi, vähendades bürokraatiat, edendades uuendustegevust. nii et nendes valdkondades on võimalik veel täiustada. kui me räägime mere- ja rannikuturismist siis ma nõustun raportiga, et esimene väljakutse seisneb selles, et me peame tagama, et töötajate oskused on tagatud. seega komisjon kavandab teatist äh, mere- ja rannikuturismi kohta, mille ta soovib avaldada enne käesoleva aasta lõppu. ja lõpuks äh, integreeritud jätkusuutlik areng. ma jagan mõningate parlamendisaadikute poolt avaldatud muret, et on kõikide nende meetmete puhul vajalik tagada jätkusuutlikkus. ma samuti nõustun täielikult, et keskkonnamõõde peaks olema äh, peavoolustatud kõikidesse sinise majanduse ettevõtmistesse. me peame tõesti seda tegema, kui me tõesti tahame kasu saada nendest võimalustest, mida sinine majandus pakub ja mitte hävitada neid, nagu me mõningatel juhtudel oleme äh, korda saatnud seega äh, äh, igasugused teaduslikud uuringud äh, merepõhjast äh, maavarade ka kaevandamisel on nüüd läbirääkimiste käigus vastava raam, programmi raames ja see on teadusuuringute raamprogramm, äh, mis käivitub sügisel. kahtlemata peame tõstma tempot ka äh, korduvkasutuse osas, ma nõustun sellega kuid me siiski ei suuda tagada sellist tooraine äh, ka varustatust, mida meie tööstus vajab. see on meie ettepanek ja me peame kaaluma kõiki võimalikke valikuvõimalusi. Äh, me saame luua uusi töökohti ja uusi majandusvõimalusi ja samuti ka hargnevaid ettevõtteid ja tagada parema toorme ka varustatuse, kuid loomulikult sellega kaasnevad tingimused ja selles osas ma nõustan raportööri ja teistega tingimuseks on see, et see tärkav majandusvaldkond ja ka teised majandusvaldkonnad moodustavad lahutamatu osa meie laiemapõhjalisest jätkusuutlikkusest ettevõtmisest. see konkreetsemalt öeldes me peame tagama, et kui inimtekkeline vahend puudutab meie merepõhja, ükskõik kellele see ka kuulub, peetakse kinni rangetest keskkonnanõuetest seda me kavatseme äh, saavutada ja niimoodi see peab ka toimuma. ja seekord tänan veel kord raportööri ja kõiki sõnavõtjaid ja kõiki koja liikmeid äh, äh, nendepoolse toetuse eest meie sinise majanduse algatusele. suur tänu kõikidele sõnavõtjatele. nüüd on äh, äh, arutelu selle punkti osas lõppenud, hääletamine on homme kell kaksteist, asume järgmise päevakorrapunkti juurde. Äh, kolleeg Toia raport ühistute kaasabi kohta kriisi ületamisel, sõna saab raportöör. Grazie, presidente. Nella cri-. suur tänu, härra president.